vastutusele võtmine. kõigepealt saab sõna raportöör proua Seenaloova ja kolleegid, kes lahkuvad saalist, tehke seda nii, et raportöör saaks kõneleda, nii et lahkuge kiiresti ja vaikselt, kui te seda teete. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane... Tänan austatud volinik, austatud president, head kolleegid. jätkan nüüd jätkan oma jutuga enne, kui kõik on lahkunud, sellepärast et ma pean kasutama oma kõneaega. tänane arutelu on korduv arutelu sellel teemal sest teisel märtsil kaks tuhat viisteist võttis nõukogu otsuse esimese lugemise järel seoses tüübi kinnitusega e-call süsteemi ja, ja sada kaksteist hädakõnesüsteemi lülitamiseks autode varustuse hulka. eesmärgiks on e-call äh, süsteem ühitada hädaabikõnedega sada kaksteist üle kogu Euroopa, selleks et see toimiks äh, sõltumatult riigist, kus asutakse, sõltumatust sõiduki tüübist, mida kasutatakse. aasta algul tehti otsus Euroopa Parlamendis ja nõukogus selle süsteemi lülitamise kohta sõidukite varustusse aastast kaks tuhat seitseteist peab see hakkama toimima koos üle-euroopalise taristuga, mis on vajalik süsteemi toimimise tagamiseks. praegune tekst toob välja nõudmised e-call eh, seadmetele, mis on sobivad eh, sõidukite sõidukites installeerimiseks ning vastavad nõuded peavad tagama selle, et vajadusel toimub hädaabikõne numbrit sada kaksteist. Euroopa Parlament on üks tugevamaid toetajaid e-call süsteemile, varasemalt oleme maininud, et siiani on vabatahtlikkuse alusel taoliste seadmete installeerimine äh, veninud ning äh, inimesed on seetõttu pidanud maksma kõrget hinda. teisel juunil kaks tuhat kaksteist nõud-, nõudis parlament komisjonilt vastava ettepaneku esitamist. komisjon esitas juunis kaks tuhat kolmteist vastava ettepaneku ning äh, neli parlamendikomisjoni hakkasid kohe seda intensiivselt menetlema, IMCO, TRAN, ITRE ja libe komisjonid. kõik need komisjonid toetasid süsteemi kohustuslikku juurutamist sõidukites ning andsid oma panuse komisjoni ettepaneku selgitamisse. nii raportöörid kui variraportöörid äh, saavad minult palju tänu nende koostöö eest ning asjalike arvamuste eest. veebruaris kaks tuhat neliteist kiitis parlament heaks oma seisukoha esimese lugemise järel. see seisukoht tähendas, et pärast äh, valimisi said parlament volituse jätkata läbirääkimisi nõukogul. aasta teises pooles toimus kolm triloogi ning palju täiendavat tööd. detsembris jõudsid institutsioonid kokkuleppele. ning siin tahaksin ma tänada Läti ja Itaalia eesistuja esindajaid konstruktiivse koostöö eest. iseäranis Itaalia eesistuja roll oli väga oluline. tahaksin tänada ka komisjoni kes oluliselt hõlbustas komisjoni kokkule, kompromissile jõudmist. läbirääkimistel jõudis, jõudsi, õnnestus meil läbi suruda enamus oma ettepanekuid seoses hädaabikõnedega, süsteemide ühilduvusega ning ning seoses sellega, et komisjon peab täiendavate teenuste osas eh, tööd intensiivistama, mis, mis peavad Euroopa ettevõtjad, ettevõtjaid soodustama. tänan kõigi panustajaid, tänan parlamendi teenistusi ning eksperte suurepärase koostöö eest. töö tulemuseks olev tekst tagab eraelu õigust, eraelu ning andmekaitse oli parlamendil algusest, põhimõtted, mis olid parlamendil väga olulised. liibekomisjoni panus tabas selle, et selgitati andmekaitsega seotud üksikuid norme. sõiduk, mis on varustatud e-call süsteemiga, ei ole jälgitav tavajuhul ning seda ei positsioneerita pidevalt. süsteem jääb mitteaktiivseks seni, kuni ei teki hädaabiolukorda. andmed, mille e-call süsteem saadab päästeteenistusele, on minimaalsed andmed ning need andmed saadetakse üksnes päästeteenistusele. sisemiselt salvestatud äh, andmed sõidukis kustutatakse. nüüd on edasi lükatud äh, nõuete kehtima hakkamise aeg, sest äh, siin on vaja koostööd paljude eri asutuste vahel ning liikmesriikidel, liikmesriigid palusid, et neile jäetaks vastava taristu loomiseks rohkem aega ning mõistlik on minu hinnangul sellele palvele vastu tulla selleks, et süsteem toimiks tõrgeteta oma juurutamise algusest peale ning et inimesed saaksid seda usaldada. head kolleegid, arvestades eelöeldut, kutsun teid üles homme toetama hääletusel esitatud teksti ilma täiendavate muudatusteta. muudatused, mida liikmesriigid soovivad, sisaldavad prioriteete, mida IMCO ja teised komisjonid on käsitlenud ning vastab ka sellele mandaadile, mille mina sain parlamendi täiskogult esimese lugemise järel ning vastavad ka Euroopa Parlamendi varasematele nõudmistele. suur tänu teile tähelepanu eest ning ootan huviga kommentaare ja küsimusi. aitäh raportöörile, proua Senalovale. nüüd on sõna komisjonil. volinik Hõugan aitäh, härra juhataja, auväärsed saadikud, kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua Selanovat ja siseturukomisjoni ähm, suure töö eest selle dokumendi kallal. kahjuks vastutav volinik ei saa täna kohal olla ning ma esindan teda täna. ma olen veendunud, et ähm, ilma teie komisjonide pühendunud tööta ei oleks me jõudnud nii eduka lõpptulemuseni. samuti tahaksin tänada Transpordi- ja Turismikomisjoni, tööhõivekomisjoni ning ka libekomisjoni väärtusliku panuse eest. maantee liiklusohutus on meie kõigi jaoks tähtis, me peame töötama selle nimel, et meie maanteed oleks ohutumad. samas endiselt on meil palju õnnetusi eriti tõsiste õnnetuste puhul soovime me tagada, et abi jõuaks kiire, kiiresti kohale. kahjuks praegu see nii ei ole erinevate teabe liikumise viivituste pärast, seetõttu, seetõttu meie uus otsus on elu ja surma küsimus. e-call on selleks välja töötatud, et see probleem lahendada, see on elektrooniline süsteem, mis annab kohe hädaabiteenust, kui seda on vaja, koheselt pärast õnnetuse Eh, juhtumist teavitatakse kiirabi ja seega saab abi kiiremini anda. see on e-kooli eh, taga olev mõte ning eh, Euroopa Parlament on seda suuresti toetanud. aprillis kaks tuhat neliteist hääletas parlament otsuse poolt, millega e -e otsustati ehitada üles e-kooli taristu. nüüd otsustati ka, et e-call paigaldataks kõikidesse väikebussidesse ja autodesse. härra president, minu arvates on meil nüüd üsna hea tekst ees, Euroopa Parlament on mänginud siin kriitiliselt tähtist rolli, tähtsat rolli ning ma tänan neid. E-call äh, ei eira ka asjaolu, et on olemas ka turul juba teistsugused äh, erasektorist äh, pärinevad süsteemid ning äh, tulevikus saavad need mõlemad süsteemid koos toimida, paljud inimesed saavad sellest kasu. samuti on tõsiselt võetud privaatsusteemat e. e-call süsteem piirdub ainult seetõttu andmetega, mis on hädavajalikud info lahkub autost ainult tõsise õnnetuse korral ning seda ei säilitata kauem, kui see on hädavajalik. seega saab tagada, et inimeste isikuandmed on kaitstud ning e-kooli ei saa kasutada selle jaoks, et inimeste liikumist jälgida minu arvates on tegemist hea näitega ka privaatsuse ja andmekaitse valdkonnas. tahaksin veel kord rõhutada äh, kodanikuõiguste komisjoni suurt panust siinkohal. ma tean, et paljud teist soovis, et, et e-call jõustuks varem kui kaks tuhat kaheksateist, ma mõistan seda kannatamatust, aga tuleb äh, kehtestada ka realistlik ajakava ju nii tarbijatele kui tootjatele ning nüüd teie, saadikud, peate astuma viimase sammu ning selle seaduse vastu võtma aitäh! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad. esimesena härra Coelho, Rahvapartei nimel kaks minutit. aitäh, härra president, härra volinik, kolleegid! alustuseks tahaksin tunnustada Olga Selanova öö, tööd. on, selleks on kuulunud kolm triloogi ja öö, muud töödki ning seeläbi oleme me nüüd lõpuks jõudnud selle projekti lõppfaasi, me oleme seda soovinud parlamendis juba kahe tuhande kolmandast aastast. mina toetan seda teksti, mille üle me homme hääletame, siit tuleneb lisandväärtus meie liiklusohutusele, see parandab meie kodanike elu. me ei tohiks unustada, et e-kooli süsteem päästab elusid maailmas, kus tuhanded pered peavad kannatama äh, liiklusõnnetuste tragöödiate läbi, võimaldab e-koolisüsteem otse ühendust meie Euroopa hädaabikõne üks, üks kahega. meie kohustus on see süsteem vastu võtta. see loob automaatselt sideme Euroopa hädaabiteenuste numbriga üks, üks, kaks, see edastab öö, terve seeria miinimumandmeid õnnetuse ja reisija kohta ning e-call võimaldab kiiremini, tõhusamalt ja odavamalt päästetöid läbi viia. me töötame siin ka tüübikinnituse nõude kallal äh, e-kooli seadmete paigaldamiseks. meil on tõesti vaja rohkem Euroopat, sest ka see projekt näitab, et Euroopa tasandil saame me tõhusamalt tegutseda selle nimel, et vähendada surmasid maanteedel ning suurendada meie kodanike turvalisust. tuletaksin teile veel kord meelde, e-call on tasuta, see on turvaline ning see on, vastab kõikide riikide õigustikule ning meie andmekaitsesüsteemi reeglitele. see puudutab siis seda, et väikesõidukitele kehtestatakse juurde, kiirem juurdepääs hädaabinumbritele äh, alates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast. suur tänu, nüüd proua Gebhardt, poolteist minutit sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra juhataja. suur tänu kolleeg Senalovale selle väga ulatusliku ja asjaliku töö eest, mis sa oled ära teinud ning äh, mis on viinud tulemusele, mis meile on vägagi vastuvõetav ning loomulikult sotsiaaldemokraadid homme hääletavad selle kompromissi poolt. sotsiaaldemokraatide jaoks oli iseäranis oluline tagada, et et võimalikult pea saabub abi liiklusõnnetuse korral ning seetõttu on see e-call süsteem äärmiselt oluline. üks probleem, millega põrkusime algusest peale selle süsteemiga, puudutab andmekaitset. see oli üks tuumküsimusi mis põhjustas vastakaid arvamusi aruteludes ning usun, et lahendus, nõndanimetatud uinuva süsteemi lahendus on, on just see õige lahendus. see tähendab, et igal süsteemiga ei anta võimalust äh, kontrollida, kes ja kui palju ja kui kaugele sõitis. ning äh, samuti ei ei tehta equal süsteemiga seda, mida erapakkujate süsteemid teevad, näiteks äh, annavad ja säilitavad juhi terviseandmeid. ei, seda me ei tahtnud, me tahame, et meil oleks süsteem, mis kiiresti annab vajalikud, vajaliku info edasi päästeteenistusele. ja, ja seega on oluline ainult tõesti tuuminformatsioon, kus on toimunud äh, liiklusõnnetus, millise ulatusega see õnnetus on ning kuidas oleks võimalik siis päästeteenistustel võimalikult ruttu sinna pääseda. usun, et me oleme leidnud väga hea lahenduse, andmekaitse on tagatud ning abi saab ruttu pärale jõuda ja see ongi see, mida meil vaja on, aitäh. Honorevole Van Bossuit per il gruppo ECR un minuto e tre. aitäh, härra Van Bossuit ECR fraktsiooni nimel Uh, aitäh, head kolleegid, detsembris jõudsime IMCO kolleegidega kokkuleppele e-kooli osas ning nüüd neli kuud hiljem olen ECR fraktsiooni poolt variraportöörina on mul võimalus nentida, et asi läheb homme häälestusele ning, ning see on väga positiivne. paljud kaaskodanikud saavad meil hukka liikluses kelle elu oleks võib-olla õnnestunud päästa, kui meil e-call süsteem oleks olnud. või vähemalt oleks võinud, oleks päästetöö võinud olla tõhusam e. e-call süsteem tagab nüüd automaatse ühenduse päästekeskusega, see hoiab kokku aega ning see võib tähendada, et seal, kus enne inimene oleks surma saanud, õnnestub ta nüüd päästa. süsteemil on palju teisigi tugevaid punkte, tõhusam päästetegevus ning äh, vähem ummikuid. Euroopa Liidus on meil vaja panustada liiklusohutusse. paindlikkus süsteemi kasutamisel, eraelu ja andmete kaitse olid samuti olulised küsimused. ainult siis, kui, kui turvapadjad lahti lähevad, äh, saadab süsteem info välja. ning äh, see, mis on ALDE muudatusettepanekus, seda me toetada ei saa, see tähendab, et, et inimesed saaksid ise selle süsteemi välja lülitada, see ei ole ühitatav süsteemi eesmärgiga. olen kuulnud, et homme, et, et homme on meil võimalus anda positiivne signaal ja seda me teeme. proua Kaja Kallas ALDE fraktsiooni poolt, palun. Um, the votes on e-call uh, is the last step e-kooli hääletus on viimane samm tagamaks, et kogu Euroopas kõik autod varustatakse vastava süsteemiga, mis toimib liiklusõnnestuse korral, puhul. mul on hea meel näha, et äh, lõplikus kompromissis on sätted, mis tagavad, et süsteemi ei saa kuritarvitada ning et meil on kaitsenõuded süsteemis sees eraelu puutumatuse tagamiseks. eraelu puutumatus on väga oluline meie fraktsioonile. e-koolisüsteemi eesmärk on päästa elusid ning äh, ainult elude päästmisega ta peakski tegelema. me peame meenutama endile, et äh, turvavööd vähendasid liiklussurmade arvu umbes nelikümmend protsenti olgugi, et eh, inimesed nende juurutamise ajal olid natuke skeptilised selles suhtes, järgnesid turvapadjad ja nüüd tuleb e-call. meil on vaja lihtsalt harjumusi muuta, meil on vaja hakata uut tehnoloogiat usaldama, aga tehnoloogia ka niisugused lahendused nagu e-call võivad liiklusohutust suurendada. riikides nagu Eesti, kus eh, liiklus on tihe, on väga asjakohane, kui päästekeskus saab koheselt informatsiooni õnnetuse kohta. kolleegidele, kes märkisid, et süsteem on, on tasuta, eh, märgiksin ma, et see siiski päris nii ei ole, firmad peavad tegema investeeringuid, aga oluline on tõesti see, et meil on võimalik tagada, et liiklusõnnetuse korral saabub eh, päästemeeskond peagi. E, aitäh, nüüd ning uue nimel äh, kolleeg Küllunen. üks minut. Eh, mikrofon, praegu. mikrofoniga kolleeg, palun. president, kolleegid, e-call süsteemi võib äh, pidada äh, erandiks selle kohta, et me liikluse teemalist seadusandlust välja kujundades panustame üksikisiku kaitsele ja samas ka andmete kogumisele. väga tähtis siinjuures on äh, see, et äh, me neid äh, erandeid teeksime juhtumipõhiselt. me peame panema paika pikaajalised reeglid liiklusandmete kogumisele, säilitamisele, edastamisele me peame fraktsioonide vaheliselt jõudma kokkuleppele, et Euroopa Liidu tasandil me oleme leppinud kokku, et antud aastakümnel me vähendame liiklussurmi poole võrra. me ei pea siin lihtsalt suuri sõnu tegema, vaid me peame tõesti tegutsema kakskümmend seitse tuhat viissada inimest äh, kaotab oma elu äh, liikluses Euroopas, on väike linna rahvastiku arv. mina parlamendisaadikuna ei äh, ole nõus sellega, et üksikisikute kaitse peab siin konkureerima andmekaitsega, me peame kindlasti ka liiklusandmete küsimuse siduma kogu meie digitaalse agendaga härra Albrecht, poolteist minutit rooliste nimel, palun. Uh, aitäh, härra president, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada suure töö eest selle määruse kallal. ma mõistan, tunnustan seda, et info edastamise süsteemi on nüüd tublisti parandatud, aga rõhutaksin seda, et e-kooli süsteem ei aitab vältida ühtegi õnnetust, sest liiklusohutus ning õnnetuste vältimine puudutab seda, et me peame lahendama öö, õnnetuste algpõhjused, nagu näiteks alkohol, kiiruse ületamine, seda tuleb teha, et tõesti suuresti vähendada liiklusõnnetuste arvu e. E-call puudutab ainult kiiret hädaabikõnet aga see on seotud ka su-, suutlikkusega reageerida sellisele hädaabi nõudele. jah, autojuhi jaoks, autoomaniku jaoks on hea, kui e-call'i süsteem on sinna paigaldatud, aga miks me ei võiks anda võimaluse auto ostjale nõusoleku andmiseks, et ta ütleb jah, mina soovin või ei soovi sellist süsteemi oma autosse, sest seal kastis on ju, seal kastiga on tagatud mobiiliühendus, jah, andmeid küll ei saadeta, aga andmed ikkagi on olemas. ning kui seadusandja otsustab seda infot äh, hankida, siis on võimalik sealt autost seda infot ka hankida, seega me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei avaks siin Pandora laegast äh, mille, nii et me saame tõesti jälgida iga auto asukohta, ükskõik kus nad ka ei oleks. aitäh! mitteühinenute nimel järgmisena härra Maier. tänan, härra juhataja. iseenesest oleks equal süsteemi rakendamine küll positiivne liikmesriikides. asi ei ole küll nii uus, nagu mõned kolleegid on mõista andnud, süsteem sisuliselt toimib paljudelt tootjatelt juba ja rakendatakse seda praegu ka vastavalt süsteem ei saa õnnetusi ennetada, seda me juba kuulsime, aga aega ta saab säästa, seda aega, mis jääb õnnetuse toimumise ja päästeteenistuse saabumise vahele. ent mõnedki probleemid on veel lahendamata. üks probleemidest seisneb minu hinnangul selles, et meil on ju praegu juba tootjaid, kellel vastav süsteem on olemas, mis tähendab, et kas nemad peavad nüüd hakkama kahte süsteemi siis rakendama oma sõidukites või kuidas see lahendatakse. edasi on probleem äh, veel selle optimistliku ajakavaga. oktoober kaks tuhat seitseteist tsentraalse päästeinfokeskuse loomiseks, see on minu hinnangul liiga optimistlik. ent kõige oluline, olulisem probleem on andmekaitse ning siin on nii mõndagi vaja veel selgitada, aitäh. Grazie, onorevole Schwab per un minuto e trenta aitäh, härra Schwab, poolteist minutit. aitäh, härra juhataja, head kolleegid, ka minu poolt kõigepealt suur tänu kolleeg Senalovale ning Carlos Coelhole, variraportöörile suure töö eest keerulise teemaga, keerulise seadusandliku teemaga, mis on nüüd lõpule jõudmas ning äh, survestab liikmesriike, kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, ühtse, ühtse, tagama päästenumbri sada kaksteist ühtne kättesaadavus ning äh, need üksikud küsimused, mis laual veel on, me võiksime neid pikalt arutama, aga igal juhul meil peaks kõigil silme ees olema see, et tegemist on olulise sammuga äh, liiklusohutusstruktuuride tõhustamisel kogu Euroopas ning äh, Rahvapartei fraktsioon rõõmustab selle üle väga. homme teisel lugemisel on meie, et meie ees ainult üks ettepanek ja see on liberaalidelt. ning liberaalide ettepanek sisuliselt ei vasta liberalismile, vaid oleks pigem võinud rohelistelt pärineda. sest ma ei usu kindlasti seda, et hädaabiteade peaks välja minema ainult pärast seda, kui avanenud on turvapadi. sest see on see on suur probleem, oleks veoautodega seoses ning meil on praegu leitud väga hea kompromiss, mis tagab ühelt poolt andmekaitse, andmete turvalisuse ning äh, teiseks tõhusama päästestruktuuride toimimise Euroopa Liidus ning ma usun, et see ongi see õige tee ja seetõttu ei ole täna põhjust rääkida liiklusohutusest keskse punktina, punktina, vaid äh, põhiliselt peaksime rääkima sellest, et aastani kaks tuhat seitseteist peaks päästenumber sada kaksteist toimima kõigis Euroopa riikides ja ma loodan, et see nii läheb. aitäh, härra Schwab. Teile on esitatud soovitatakse esitada sinise kaardi küsimus, kas olete sellega nõus, härra Rüübik? aitäh, austatud juhataja. kolleeg Schwab, mina tahaksin küsida, et et mis need süsteemi nõuded equal süsteemile, mis te nendest arvate, kas need on piisavalt juba äh, põhjalikud ja kas tehnilised normid ja spetsifikatsioonid on olemas? aitäh, kolleeg Rüübich! oleme praegu jõudnud juba teise lugemisse, eh, teise lugemise staadiumi ning vastab tõele, eh, et praegu meil ei ole sada kaksteist tsentraalset süsteemi, vaid meil on süsteem, kus on ka erapakkujate süsteemid võimalikud. aga standardimisasutused on praegu vastavad standardeid välja töötamas selleks, et neid oleks kõigil võimalik kasutada. Weidenholzer per un minuto. härra Weidenholzer, üks minut tahaksin ka omalt poolt äh, siiralt tänada raportööri suure töö eest. meil on põhjust rõõmustada, et äh, meil on võimalik teha otsus, mis tõesti hakkab inimelusid päästma, see on väga oluline. ning põhjust on rõõmustada ka selle üle, et Euroopa Parlament on leid-, on jõudnud ühisele seisukohale millega on õnnestunud parandada komisjoni algset ettepanekut ning see näitab, et parlament ja parlamendikomisjonid suudavad teha koostööd ning äh, seda tuleks ära märkida. ning äh, lõpetuseks äh, andmekaitset puudutavas usun, et see on väga oluline teema. oleme palju rääkinud vabatahtlikkusest, mittevabatahtlikkusest ja ma usun, et praeguseks oleme jõudnud lahendusele, mis on väga asjalik ning äh, tagab andmekaitse põhimõtete järgimise. ning äh, väga oluline on, et meil saab olema süsteem, mis on kõigile juurdepääsetav ning seega sisuliselt äh, avalik. aitäh! aitäh, nüüd üheks minutiks kolleeg Dalton. aitäh, härra president! liiklusõnnetuste vältimine on hädavajalik ning seda me peame alati toetama, aga me peaksime oma jõupingutused suunda, suunama sellistesse strateegiatesse ja meetoditesse, mis aitavad tõhustada turvalisust, seetõttu ma ei saa neljal põhjusel toetada sellist uut e-koolisüsteemi, esiteks see to-, töötab mobiilsignaali põhjal, mis paljudes maapiirkondades, eriti Ühendkuningriigis, on katkendlik. seega ei saa tagada, et öö, viletsa leviga piirkondades see süsteem toimib, teiseks on vaja teha suuri investeeringuid, sõltumatud uuringud näitavad, et e-kool vähendab tõsiseid õn-, vigastusi ainult null koma viie protsendi võrra, seega me peame keskenduma tõhusamatele meetmetele. kõige olulisem mure minu jaoks aga on privaatsus ning kodanikuvabaduses, vabadused. e-call tähendab, et kõiki autosid Euroopa Liidus saab jälgida. see ei ole minu jaoks vastuvõetav. Need turvameetmed siin kokkuleppes aga äh, muud äh, äh, ei ole piisavad ning see süsteem minu arvates õõnestab kodanikuvabadusi ning privaatsusreegleid, seega me toetame meie fraktsioonis ainult vabatahtlikku e-call süsteemi. järgmisena saab sõna härra Trusnovski. tänan, härra juhataja, kõigepealt tahaksin tänada proua Senjalovat tema tööd. ma tunnen teda hästi ning hindan teda kolleegina väga. üks asi on siiski, milles ma saan eelkõneleja juttu jätkata. et e-call süsteem on väga hea kui ta võimaldab tõesti inimesi päästa, kui pärast liiklusõnnetust, aga mul tekib küsimus, kust saab selle välja lülitada. väga hea on, et meil on uuendused liikluses. ja see on väga oluline, meile annab uusi võimalusi, aga kõik puudutab andmeid, andmekaitset, näiteks kui meil on praegu mingi mingi meil on süsteeme, kus väga raske on näiteks juba autos katust avada ilma, katuseluuki avada. ning äh, süsteemi autorid väidavad praegu, et neid andmeid äh, väärkasutada ei saa, aga samas need andmed automaatselt äh, võetakse minu autost, kui ma seda ei taha. mis tähendab, kui ma ei taha, et mind päästetaks, nii et mina mõtlen, et kui oleks niisugune väljalülitamise nupp, siis oleks tegemist asjaga, mis tõesti aitab kaasa meie eraelu puutumatuse kaitsele ning seetõttu ma palun kõigil toetada ALDE ettepanekut homme, mis on tehtud vastava suunaga, suunitlusega. aitäh! Te rääkisite nii kiiresti, et me säästame tänu sellele natukene aega ja nüüd saab sõna härra Tšetšenski, proua Tšetšenski. aitäh, härra juhataja. liiklusohutus on küsimus, mis on prioriteetne üle kogu Euroopa Liidu. nii on see juba Prantsusmaal ning Prantsuse autojuhid on, neid huvitab see küsimus väga, aga isegi kui väidetakse, et e-call süsteem on tasuta, on selle installeerimisega sõidukites paratamatult seotud kulud ja see kajastub sõidukite hinnas e. e-kooli süsteem kõigis sõidukites äh, tagab siis sada kaksteist hädaabikõne ning GPS-signaali saatmise selleks, et päästeteenistus saaks jõuda kohale võimalikult pea, see on väga kiiduväärne. aga mõjuhinnang, mis meile esitatakse, ei ole siin piisav. üks koma äh, mingi kümnest viieteist protsendini äh, surma, liiklussurmade vähendamine, need arvud tunduvad oleva, olema kübarast välja tõmmatud. ning andmekaitse alane mõju samuti on äh, raskesti hinnatav. kuidas tagada, et neid andmeid ei väärkasutata teisteks eesmärkideks kui pääste? meie põhiline eesmärk on siin kaitsta tarbija majanduslikku huve, majanduslikke huve, äh, mitte aga äh, muid huve, seetõttu hääletame selle projekti vastu. E järgmisena kolleeg Karl Pelts. tänan siseturg ning äh, vastavad teenused peaksid toimima ka hädaolukorras, sellest me lähtume, loomulikult tuleb meil mõelda inimestele õigustele. proua raportöör on teinud ära suurepärase töö, tegemist on väga põhjaliku menetlusega, tasakaalustatud menetlusega, ma mäletan veel aastat kaks tuhat kaksteist, kui me arutasime resolutsiooni äh, sellel teemal, pärast seda oleme ära kuulanud veel palju eksperte ning äh, usun, et need, kes selle teemaga tegelenud on, on teinud oma tööd väga põhjalikult. eriolukorras on meil vaja süsteemi, mida ei saa välja lülitada. palju on liiklusõnnetusi, kus näiteks juht on äh, juht ei saa liigutada, mille tulemusena juht näiteks ei saa liigutada või, või siis näiteks tekib mingi probleem mobiilsidega või mis iganes, juht ei saa helistada, seetõttu on väga oluline, et kõik liikmesriigid laseksid kõikidesse sõidukitesse süsteemi sisse ehitada. loomulikult see, sellega on seotud teatud kulud, see peab paika. oluline on, et me tegutseksime siin ühtselt, nii et iga sõiduki pardal oleks see IQ süsteem olemas ja toimib. aastani kaks tuhat kaksteist, kaheksateist on meil piisavalt aega selleks, et äh, viimased äh, kohandused süsteemis teha ja süsteem saab tõesti elusid päästa. meie eesmärk oli tagada hea süsteem ning äh, seetõttu toetan ma seda. Nuto. proua Stiiler aitäh, härra president, tahaksin tänada raportööri oivalise töö eest Äh, juba, mis algas juba eelmise parlamendi ajal. see töö ei ole olnud lihtne, aga tulemus on väga hea. see õigusakt aitab päästa tuhandeid inimelusid igal aastal Šotimaast äh, äh alates üle terve Euroopa Liidu. turvalisus on meie kõigi jaoks tähtis. see, et me äh,, see on oluline, et äh, Äh, õnnetuse puhul jõuavad kohale äh, abiteenistused võimalikult kiiresti ning see toob meelerahu kõikidele liiklejatele. Euroopa Liit investeerib suuresti IKT äh, innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse, aitamaks meie kodanike elu parandada. see süsteem loob targa, tarkade rakenduste süsteemi ning e-call ning e-turvalisus on viimased näited meie sellealasest tegevusest. me näeme selliste otsuste praktilist rakendumist oma igapäevaelus ning see tuleb kasuks meie kõikide kodanike eludele Euroopa Liidu. aitäh! suur tänu nüüd, proua Ford, üks minut. kak-, peaaegu kakskümmend kuus tuhat inimest sureb liiklusõnnetuses Euroopa Liidus igal aastal. ning kui te olete oma perega olnud autoõnnetuses, nagu mina eelmisel suvel olin, siis loomulikult te soovite, et ähm, kiirabi jõuaks kohale võimalikult kiiresti selle dokumendi puhul on muret tuntud andmekaitse üle ning osad probleemidest lahendati kolmepoolsetel läbirääkimistel. on endiselt tõsiselt, tõsiseid probleeme sellega, et ähm, on otsene side loodud mobiiliseadmega teie autos, mida välja ei saa lülitada. võib-olla oleks meede pidanud olema rohkem vabatahtlik. see on ka väga ettekirjutav tehnoloogia poole pealt ning ma tunnen muret, et kas me mitte ei ole takistamas nüüd uute innovatiivsete lahenduste kasutamist. sest see oleks ju odavam, auto puhul maksab see ka päris palju, aga eriti palju maksab taristu loomine. ning kahjuks tuleb see raha teiste elupäästvate meetmete arvelt, mida, mis ekspertide sõnul aitaksid rohkem elusid päästa. näiteks öö, oleks võimalik parandada meie teede olukorda, tagamaks, et auto üldse ümber ei lähegi. kuigi raportöör on teinud väga head tööd selle õigusakti parandamisel, leian ma endiselt, et see oleks võinud olla targem, parem ning vabatahtlikum ning et me eraldaksime rohkem raha ka liiklusõnnetuste ennetamisesse. suur tänu! see on esimene üheksast tänaõhtusest arutelust seega kõik, kes vaba mikrofoni all sõna soovisid, sõna ei saa. ainult kaheksa inimest saavad sõna, nemad esindavad siis oma fraktsioone. järgmisena ähm, proua Tuunund Hornstein, poolteist minutit. aitäh, president. mina toetan ka äh, täiesti seda kohustuslikku e-kooli süsteemi väikesõidukitest. Neile, kes kardavad seda uut süsteemi, võib üle korrata, et me saa-, suutsime tagada piisava privaatsuskaitse taseme, uus süsteem ei võimalda ähm, identifitseerida äh, sõidukeid, tekstis on palju häid uuendusi, tahaksin tunnustada raportööri ning tema kaastöötajate tööd me räägime siin ju turvalisusest ja inimeludest. siinkohal aga tahaksin ka öelda, et mis puudutab autotööstust ja inimelusid, autode turvalisust, siis teha on veel nii mõndagi. me peame tegelema ka autode poolse reostusega, sest ma kuulen nüüd hämmastusega, et me räägime siin turvalisusest aga samas teatud riikides diiselmootoritest äh, lõigatakse välja äh, filtrid mm, äh, ning erinevad autoosad viiakse lihtsalt lahtiselt erinevatesse prügimägedesse, seega meil on palju siingi ära teha, turvalisus, turvalisuse tagamiseks tuleb parandada meie lähenemist ka loodushoidu. aitäh, härra Tanti aitäh, president, härra volinik, kolleegid. Ehm, liiklusõnnetusele reageerimine, see kiirus on otseselt seotud inimelude päästmisega seega see e-kooli paigaldamine uutesse sõidukitesse on väga oluline kõikide Euroopa kodanike jaoks. ma tahaksin tänada proua raportööri, Itaaliat eesistujana selle eest, et nad nii pühendunult töötasid tagamaks, et Euroopa turvalisusstandardid tõuseksid. loomulikult osalevad selles süsteemis paljud ühiskonnasektorid, me räägime siin turvalisusest, privaatsusest, andmekaitsest ning minu arvates oleme me jõudnud korrektse kompromissini. see kokkulepe on hea näide sellest, mida Euroopa üheskoos suudab meie kodanike jaoks ette võtta. ja ma loodan, et need, kes soovivad seda ettepanekut nõrgestada, mõtlevad ümber, sest me soovime ju Euroopa kodanike jaoks rohkem turvalisust. suur tänu! härra Korbet, kodukorraline küsimus. härra president, ma näen, et EFTD fraktsioonist pole ükski inimene selles arutelus osalenud. kas see tähendab, et nende arvates on see õigusakt halb mõte või öö, tuleneb see sellest, et nad tunnevad piinlikkust selle üle, et öö, ühte Euroopa õigusakti toetatakse nii laialt ja ilmselgelt on see hea. ma võin siinkohal lihtsalt öelda, et EFTD ei ole sõna soovinud selles arutelus. rohkem ma teile midagi lisada ei saagi, nüüd vaba mikrofon. proua Panova üks minut. kolleegid, homne hääletus sõidukisisese e-koolsüsteemi üle ei ole mitte ainult kuueaastase töö lõpuleviimine, homne hääletus äh, näitab ka seda, et me nõuame komisjonilt seadusandlikku meetmeid niipea kui võimalik et äh, e-call süsteem oleks kohustuslik aastast kaks tuhat kaheksateist, aga veelgi olulisem on see, et homme me teeme otsustava süsteemi, konsolideeritud süsteemi suunas, mis aitab meil päästa inimelusid. see näitab selgelt, äh, kuidas Euroopa Liit toob lisandväärtust oma kodanikele arvestades äh, viimaseid arenguid, võib öelda, et digitaalne tehnoloogia mängib siin olulist rolli digitaalne tehnoloogia ja vastastikune ühenduvus, need on teemad, mis alati seostuvad isikuandmete kaitsega. me peame selgitama, et infot kasutatakse ainult äh, tõsise õnnetuse puhul, mitte sõiduki pidevaks jälitamiseks. ma kutsun üles äh, autotootjaid kõikides liikmesriikides kasutama ära e-call süsteemi äh, võimalusi proua Flašikova-Peenova, üks minut, palun. tänan, president see teema on loomulikult äh, väga keeruline, aga ma tahaksin tänada Olga Senalovat, et ta koostas niivõrd hea raporti. me oleme juba kahe tuhande viiendast aastast äh, selle teemaga tegelenud sõidukisisene e-call süsteem võiks päästa tuhandeid elusid ja on häbiväärne, et tähtaega on muudkui edasi lükatud. turvalisus äh, teedel peaks olema meie prioriteet ja on hea, et me saame võtta vastu seadusandluse, mis tõstab seda turvalisust. statistika on väga kurb kui me tegeleme aktiivse turvalisusega, siis me ei tohiks ära unustada ka passiivset äh, turvalisust. peame panustama veelgi rohkem ka päästeteenistustesse ja kiirabisse. ma loodan, et äh, e-call süsteemi sisseviimine aitab äh, kaasa sellele, et abi jõuab hätta sattunuteni kiiremini iga sekund ja minut äh, loeb, tänan. president, äh, mitte keegi ei äh, kahtle e-call süsteemi tõhususes ja vajaduses inimelude päästmisel ja turvalisuse tõstmisel, aga küsimus on selles, et millised garantiid äh, antakse andmekaitsele, millised grandid antakse, et meie eraellu ei sekkuta. siin on äh, põhimõtteline vaakum, isegi kui andmeid säilitatakse lühiajaliselt, siis see minu arvates ei ole korrektne, me peame vaatama, mis juhtub äh, tulevikus seoses selle õigusaktiga. ma arvan, et me peame vaatama, kuidas see kõik äh, sobitub kokku digitaalse sidega, kuidas see toimib automaatsete sõidukite puhul tulevikus. meil on vaja garantiisid äh, isikuandmete kaitse osas, et äh, tagada, et inimesi ei jälitataks. kolleeg Jakovitš, üks minut, palun. tänan ma sooviksin toonitada, et see süsteem on odav, turvaline ja kergesti juurdepääsetav. loomulikult saab selle süsteemi abil elusid päästa, kui inimesed on sattunud autoga õnnetusse. liiga paljud inimesed kaotavad oma elud maanteedel. ma usun, et äh, abi jõuab äh, kiiremini kohale ja me tõesti saame tõsta turvalisust, nii nagu omal ajal seda tehti turvavööde ja õhupatjadega. meie fraktsiooni jaoks on ääretult oluline, et me jõudsime kokkuleppele andmekaitse küsimuses ja seetõttu toetan ma selle süsteemi sisseviimist. suur tänu järgmisena saab kõna kolleeg ähm, Šveitsis. tänan. liiklusõnnetuste arv aastas on liiga kõrge. meil on äh, üle kahekümne kuue tuhande hukkunu aastas. me peame loomulikult panustama ka ennetustegevusele liikluses äh, hukkunute arvu võib vähendada piirkiirust vähendades kas või kümne kilomeetri võrra tunnis. oluline on panustada ka hariduslikele aspektidele ja võidelda selle vastu, et äh, minnakse rooli taha alkoholi tarbinuna tähtis on äh, vähendada ohvrite arvu äh, ja selles osas on tegemist äh, sammu kõiges suunas, aga tuleb tegutseda veel ka andmekaitse valdkonnas. härra Obermeier, palun. president, automaatne abikutsumissüsteem on hea otsus, see võimaldab kiiremat abi, kui abi on olemas, aga ma näen siin kahte probleemi kõigepealt telemaatika platvorm, mida autod pakuvad, me peame kindlasti siin laiendama andmekaitset, aga ma kait-, kahtlen selles, sellepärast et äh, autode tootjad, aga ka kindlustajad kindlasti äh, näevad nendes andmetes suurt ahvatlust aga ähm, minu jaoks on äh, turvalisus äh, petlikkus probleemiks. näiteks maapiirkonnas on olukord äh, selline, et mitte kõik piirkond ei ole kaetud äh, kiirabiga ühtlaselt, nii et äh, need äh, abi saabumise ajad mis on nüüd äh, paika pandud, mida mainitakse, need ei pruugi kõikides äh, piirkondades äh, üldsegi toimida, see tuleb ka selgelt välja öelda, aitäh. suur tänu. järgmisena Mariann Peeter, palun, üks minut. tänan. parlament soovib toetada e-kooli süsteemi, nii et seda kasutataks kõikides äh, sõidu- ja veoautodes. e-call süsteem päästab elusid, sellepärast et ta lubab äh, üks, üks, kaks numbriga automaatse lingi loomist õnnetuse korral ja sellest süsteemist saavad kasu kodanikud tasuta. liikmesriigid peavad investeerima e-call süsteemist äh, teavitamisesse. osad liikmesriigid äh, peavad investeerima ka sellesse, et nende sidesüsteemid saaksid äh, parendatud. nii, et täidetaks eesmärk, et autot on võimalik lokaliseerida üle kogu Euroopa Liidu kogu aeg e-call süsteem on tehnoloogiliselt edasi arenenud, see paigaldatakse autoks ja automaatselt toimub uuendus üks, üks, kaks süsteemile. suur tänu, järgmisena härra Caputo, poolteist minutit. tänan. siin on tegemist wireless süsteemiga ja see võimaldab kiiresti pakkuda abi sõidukijuhtidele, kes on sattunud õnnetusse ükskõik kus Euroopa Liidus. niimoodi on võimalik aidata sadu tuhandeid inimesi üle kogu Euroopa Liidu. kasutades satelliiditehnoloogiat, nüüd on võimalik inimesteni jõuda palju kiiremini ja tõhusamalt, aga me peame siin arvestama ka privaatsusega ja sellega, kuidas andmeid kogutakse ja käsitletakse on väga oluline, et andmeid käsitletaks äh, õigesti, aitäh! tänan! ja lõpetuseks saab sõna volinik, palun. Uh, uh, tänan, president ma sooviksin tänada kõiki, kes arutelus osalesid väga konstruktiivse dialoogi eest. mul oli hea meel kuulata kõiki parlamendiliikmeid, kes siin sõna võtsid. arutelu toob selgelt välja tugeva toetuse e-call süsteemile ja ma olen väga tänulik selle toetuse eest. ma arvan, et Euroopa Parlament on jällegi näidanud suurt toetust ja pühendumust e-call süsteemi rakendamisele ja mul on hea meel tõdeda, et te olete nii üksmeelsed äh, liiklusturvalisuse küsimusel. sõidukisisene e-call süsteem võimaldab äh, teha kindlaks õnnetusse sattunud äh, sõiduki asukoha. see on eesmärk, mitte isikuandmete kogumine. süsteem keskendub äh, õnnetusse sattunud inimeste aitamisele. õnnetustest kahjuks pole pääsu, need ikkagi juhtuvad. aga meil on võimalik äh, siin pakkuda leevendust tehnoloogilise edusammuga. tarbijad saavad kasu sellest äh, uue tehnoloogia installeerimisest. üks kolleeg äh, mainis, et see süsteem läheb maksma umbes sada eurot aga see on küll maksimum, sellepärast et paljudes autodes on juba mobiiltehnoloogia ja muud süsteemid olemas, mida on võimalik e-call süsteemiks edasi arendada. ma sooviksin tänada raportööri, variraportööri nendepoolsete sõnavõttude ja panuste eest, aitäh! suur tänu, volinik äh, Hogan ja lõpetuseks saab sõna raportöör proua Senalova. suur tänu, võtan arutelu siinkohal kokku, tänan kõiki kolleege panuse eest, tänan teid äh, toetuse eest äh, kogu õigusloomeprotsessi jooksul. osad teist mainisid, et protsess ei olnud äh, just lühike. algusest peale ma kuulsin ka kriitilisi märkusi selle süsteemi aadressile. mul on hea meel, et Euroopa Liidul koos liikmesriikidega on suutnud äh, arvesse võtta neid kommentaare lõpptekstis. kolleegid, toonitan äh, lõpetuseks, et äh, mul on hea meel, et e-call süsteemi rakendamine üle kogu Euroopa muudab liikluses osalejate jaoks olukorra turvalisemaks ja kindlamaks, olgugi et äh, õnnetusi ei ole võimalik vältida, aga me soovime võidelda siiski õnnetuste arvu äh, vastu Euroopa Liidus, sest see süsteem meile selle võimaluse annab. suur tänu, proua raportöör, käesolevaga on arutelu lõpp.